meil on järgmine ühine koosolek, ma tänan Prantsusmaa komisjoni esimeest, et ta on neid kannatlikult oodanud ja andnud meile lisaaega meie eelmise töö lõpetamiseks. vabandame selle viivituse pärast, täname teid kannatliku suhtumise eest ja ma tahaksin öelda tere tulemast kõikidele kolleegidele mõlemast komisjonist, ka meie äh, esinejatele ja külalistele, äh, kes esindavad huvitatud osapooli ja kes nii lahkelt nõustusid äh, meie tänasel ühisel koosolekul osalema me räägime Euroopa ühendamise rahastust ja mõlema komisjoni esimehed vaheldumisi juhatavad seda ühist koosolekut. seega see on ühine koosolek, mille on korraldanud äh, tööstuse ja teadusarengute ja transpordi- ja turismikomisjon koos. meil toimub avalik kuulamine äh, teemal, millised on Euroopa ühendamise rahastamise võimalused, kuidas on võimalik leida sünergiat nii Euroopa ühendamise rahastu kui ka meie tänase koosoleku äh, keskmes on äh, äh, finantsvahendite parem haldamine ning see, kuidas lõpule viia tähtsamad infrastruktuuriprojektid energeetika, ehitusvaldkonnas ja teistes valdkondades. paar korralduslikku aspekti. Eh, mina juhin esimest paneeli, Brian Simson, kes on transpordi- ja turismikomisjoni esimees, juhib teist paneeli. nagu ma juba ütlesin, meil on hea meel teid täna siin tervitada. meil on suurepärased sõnavõtjad kohal ja eh, me jätame aega ka komisjoni liikmetele küsimuste esitamiseks seetõttu ma väga rangelt jängi, jälgin kõneajast äh, kinnipidamist. ja ma palun, et kõnelejad piirduvad kümne minutiga. ja küsimuste-vastuste vooru jaoks on meil samuti piiratud ajalimiit, sest meil on kokku ainult kakskümmend minutit aega küsimusteks ja vastusteks, seega parlamendi liikmetele antakse küsimuse esitamiseks maksimaalselt üks minut aega, seega nad peaksid väga konkreetselt keskenduma oma küsimusele. esimesena saab sõna täna hommikul Maior Bayer, kes on Hadrian's Walls Capitali firma äh, esimees ja ta räägib meile ka äh, nõrkustest ja tugevustest Euroopa võlakirjade finantseerimisel. financing Sorry. Morning. I'm here today to talk tere hommikust, ma olen siin äh, täna selleks, et kõnelda rahastamise allikatest, mis Euroopa turgudel on olemas ja neid allikaid tegelikult ei kasutata hetkel infrastruktuuri rahastamiseks. ja loomulikult äh, räägin siis äh, võlakirjadest, mis ja võlakirjadesse investeerijatest, kes turul ei ole eriti aktiivsed olnud seda turgu on üsna ulatuslikult kasutatud Euroopas siis, kui leidis aset krediit, krediidikriis, kui turud kokku kukkusid või praktiliselt lakkasid olemast. pangad asusid tegevusse ja ja siis kehtestati Basel kolme likviidsusnõuded ja tekkisid ka väga paljud teised probleemid on väga pal-, väga suured institutsionaalse, kutseliste investorite turud, mis Euroopa Liidus on olemas, aga neid ei kasutata just äh, selliste infrastruktuuriprojektide rahastamiseks. tegemist on mitmete väga oluliste probleemidega, millega tuleb tegeleda ja need probleemid on väga konkreetsed. ma kavatsen teile täna kõnelda äh, Äh, asjadest, mis ei ole eriti äh, sellised üldised, ma räägin äh, suhteliselt üksikasjalistest asjadest. me teame, miks projekti võlakirju on vaja, millised on laenajate ja investorite probleemid turul. just sellega Hadrianuse müüri kapital tegeleb Eh, hiljutised sündmused näitavad, et, eh, et laenajatel on turu sügavus üsna piiratud selleks, et võlakirjadele juurde pääseda ja see on nende jaoks väga suur probleem, probleem, neil ei ole juurdepääsu võlakirjade turule Äh, projektide jaoks on vaja väga palju omakapitali selleks, et nad saaksid korraliku reitingu ja äh, investorid oleksid huvitatud selliste võlakirjade ostmiseks. ja kuigi mõned pangad äh, annavad pikaajalisi laene, on selline rahastamine väga keeruline ja kallis. ja veel üks oluline asi pankadepoolse rahastamise juures on see, et tänapäeval on see muutumas üha kallimaks, sellega käivad kaasas suured refinantseerimise ohud ning eh, see võib tekitada tulevikus mulle ja ma ei usu, et Euroopa turule uusi mulle vaja oleks. meil siin on viimase viiekümne aasta jooksul neid piisavalt olnud. ja kuidas seda probleemi lahendada, tuleks eh, võimaldada juurdepääsu siiani väga eh, suures ulatuses kasutamata kapitalile, mis tegelikult on olemas. tuleks anda pikaajalisi fikseeritud määraga laene, vähendada int-, intressikulusid ning oluliselt vähendada ka laenu saamise tasusid. kogu selle protsessi ratsionaliseerimine vajalik, sellepärast et muidu laenajad lihtsalt ei ole asjast huvitatud. investorite jaoks on olemas ka terve rida probleeme turud saavad väga hästi aru, milles need probleemid seisnevad, võib-olla siin saalis nendest probleemidest väga hästi aru ei saada, aga selles valdkonnas tegutsejad nagu mina saame nendest probleemidest väga hästi aru. Äh, investoritel lihtsalt ei ole piisavalt äh, inimesi selleks, et neid äh, tehinguid analüüsida ja täie viia, täide viia, nad ei ole huvitatud ka madala reitinguga võlakirjadest ähm, ja praegu on ka in-, intresside kooskõlastamisega probleeme ning neile teevad muret sellised ühekordsed tehingud, millel on madal laenu, laenu, madal reiting ning nende probleemide lahendamine tegelikult on minu arvates väga lihtne meil on vaja tehingute struktureerimist, täideviimist ja järelevalvet, mis investorite jaoks ära tehakse, eh, niimoodi, et investorid on tõesti valmis ostma ja kauplema sellist liiki võlakirjadega Äh, tuleb äh, pakkuda projektipõhiseid laenamisi või laenuvõimalusi, mis äh, näitab, et isegi sellistes rasketes oludes tehingud toimivad. samuti on vaja konkreetseid tagatisi, need peavad olema ühtsad samuti on vaja standardiseeritud aruandlust selleks, et investorid tõesti saaksid sellised standardaruanded igas kvartalis, mis näitavad, kuidas nende võlakirjad äh, edenevad ja on vaja ka selliseid infoplatvorme. nüüd sellel slaidil te Äh, see slaid võib jätta mulje väga keerukast tehikust, aga tegelikult on tegemist ühe väga lihtsa võlakirjatehinguga, mis tänastel turgudel aset leiab ning see toob väga hästi välja need probleemid, mis on ja lahendused, mida ma äh, ka mainisin ja siin ma pakungi siis välja lahendusi siin on siis äh, selle, selle struktuuri me töötasime välja kolm aastat tagasi ja oleme teinud väga tihedat koostööd siin Euroopa Investeerimispangaga, kes kasutab tegelikult sarnaseid struktuure. millised on need äh, tehingud, mida me saame teha? Äh, meil on sellise väikese tootlusega võlakirjad äh, ja samuti on võlakirjad, millega käib väga, kaasas siis väga suur risk investorid, kes võlakirju ostavad, vajavad neid kahte erinevat liiki võlakirju ja mõlemat liiki võlakirjadega tuleb arvestada äh, nende võlakirjade hindade ja struktuuri korral, sest muidu nad lihtsalt selliseid võlakirju ei osta. nagu te näete, on väga palju selliseid tehinguid, mille puhul risk on suhteliselt väike ning äh, siis on loomulikult ka sellised äh, tehingud, mis siis osaliselt, äh, millega osaliselt käib kaasas kõrge risk ja loomulikult see risk peegeldub ka võlakirjade struktuuris ja ja niimoodi jõutaksegi sellistele tehinguteni, mis turgudel tegelikult toimuvad. nüüd on selliseid probleeme nende projekti võlakirjade juures Äh, millega me kõik loomulikult üritame tegeleda. Need projekti võlakirjad toimivad äh, paremini suurte projektide puhul, mille puhul risk on suhteliselt väike. tegemist on võlakirjadega, mille tootlikkus samuti on väike äh, projekti oht on väga oluline ja väga oluline on müüa ja väga raske on müüa selliseid projekti võlakirju, mille puhul kasutatakse tehnoloogiat, mida pole veel järele kontrollitud. nüüd riigivõlakirjade oht on samuti väga oluline. me teame, millises olukorras on mõnede riikide võlakirjad. Äh, kui raske on selliseid võlakirju müüa näiteks investeerimisühingutele või pensionifondidele üheks probleemiks, mis kogu Euroopas eksisteerib, on ka riigihangete eeskirjad, mis tegelikult äh, ei soodusta tehingute toimimist ning lõpuks Solventsus kaks, mis on jõustumas Eh, sellega on kehtestatud väga kõrged eh, kapitalitasud nii kindlustusseltsidele kui ka pensionifondidele ning see kõik muudab eh, pikaajalise rahastamise nende madala riskiga projektide puhul Euroopas tõeliselt kalliks nii et, et nagu te näete, olukord on selline veider, sest et niimoodi solve-, solventsus kaks lihtsalt toimib ja millised on siis minu lõppjäreldused? tegelikult on Euroopa Liidus olemas väga palju äh, raha, millega saaks infrastruktuuriprojekte rahastada praegused ja tulevased rahastamistingimused tähendavad aga seda, et tuleb pöörduda pensionifondide kindlustusseltside juurde ja need eh, institutsioonid tahavad osta kas võlakirju või väärtpabereid ja nad tava, tavaliselt ei taha laene and-, ei ole laenudest huvitatud. ja kui meil oleksid need eh, seetõttu on äärmiselt oluline, et me selle probleemiga tegeleksime, et me saaksime Euroopa Liidus leida rahastamise tervele reale projektidele. projekti äh, võlakirjad äh, peavad olema seotud siis äh, finantsvõimestuse ja teiste asjadega, mis soodustaksid likviidsuse teket ja nende võlakirjadega kauplemist, sest see on asi, mida, mis investoreid huvitab ning kui tehingud on läbi viidud, siis on ka, siis ka paranevad võimalused äh, raha saada. projekti võlakirjade algatus on äh, selle sektori jaoks väga hea katalüsaator, see on väga oluline, et see sektor edasi areneks, aga äh, on vaja ka erasektorist tulevaid laene, täie, täiendavalt siis, siis Euroopa Kesk, Euroopa Investeerimispanga projekti võlakirjade algatusele selleks, et rahastada siis järgmise kümne aasta jooksul Euroopa infrastruktuuri, aitäh! suur tänu härra Baierile ja suur, suur tänu teile, et te pidasite kinni kõneajast ja järgmisena saab sõna David Haldean, kes on Euroopa Regulatiivasutuste Nõukogu presidendi nõunik. palun suur tänu, esimees. ma tahan täna rääkida teile sellest, kuidas finantseerida energiataristut ja milline on regulatiivasutuste roll infrastruktuuriprojektide rahastamisel. see on väga oluline roll minu arvates. ja seda tuleb käsitleda finantsvahendite kontekstis, mis on välja pakutud eh, Euroopa ühendamise rahastuse raames ja Euroopa ühenduse eh, eh, lisarahastamisvahendite valguses, mis on veel üks aspekt välja pakutud seadusandlikust ettepanekust kõigepealt äh, soovin öelda, et äh, tavaliselt, ajalooliselt on energiainfrastruktuuri kinni maksnud võrgutasud. Need, kes kasutavad võrku, maksavad vastava tariifi alusel ja tarbijad muidugi tasuvad äh, teenuse osutajatele ja see on finantseerimise allikaks meie infrastruktuurile energeetika valdkonnas, mis tähendab seda, et see kindlus, mis võrgufirmadel on tänu sellele lepingule, mis neil on sõlmitud tarbijatega äh,, tagab suure tõenäosuse, et nad saavad investeeritud raha tagasi ja seetõttu on ka riskitase väga madal. varem töötas see süsteem väga hästi ja selle, seeläbi on äh, rahastatud paljusid infrastruktuuriprojekte, kuid tänapäeval on tekkinud uued väljakutsed, mis on osaliselt põhjustatud finants Äh, kriisist, kliimamuutustest ja uutest muredest energiatarnekindluse pärast, mistõttu Euroopa vajab üha rohkem infrastruktuuri, et tagada kindel tarne ja madala süsinikusisaldusega energiaturg. Äh, tuleviku rahastamise alusteks on see, et äh, suurem osa rahalisi vahendeid, mida me vajame energeetika infrastruktuuri jaoks, äh, tuleb endiselt äh, tariifipõhistest allikatest. loomulikult me soovime soodustada investorite juurdepääsu kapitali kõige tulemuslikumatele vormidele ja korrelatiivasutustena me igati toetame uuenduslikke rahastamisvahendeid ja nende kättesaadavaks tegemist investoritele. aga kui me vaatame asju kontekstis, kui me vaatame Euroopa Liidu poolset otsest rahastamist, üheksa koma neli miljardit äh, eurot on suur summa, kuid arvestades seda, kui suurt summat me vajame tulevikus Euroopa äh, energeetika infrastruktuuri jaoks, äh, on see suhteliselt väike, ma ei räägi nüüd siin oma pangakonto suurusega võrreldes, kuid Euroopa kontekstis on see suhteliselt väike summa loomulikult, kui infrastruktuuri on juba investeeritud, tehtud, siis tuleb mõelda ka selle peale, kes peaks maksma selle eest. regulatiivasutuste seisukohalt me leiame, et need, kes saavad kasu ja hüvesid selles infrastruktuuris, peaksid selle eest ka maksma seega, äh, kui tarbijad mingis riigis äh, saavad kasu madalamatest hindadest tänu parematele investeeringutele infrastruktuuri, siis meie arvates peaksid nemad selle kinni maksma. Äh, see ei pruugi olla aga selle riigi kodanikud, kus infrastruktuur on ehitatud, seetõttu me peame tagama selle, et infrastruktuuriga kaasnevad kulutused on õiglaselt jagatud nende vahel, kes peavad nad kinni maksma Ähm, võib juhtuda, et äh, teatud kasu ja hüvesid saavad kõik tarbijad, näiteks kui süsinikuheide väheneb kui tehakse investeeringuid selleks, et vähendada süsinikuheiteid, siis tegelikult kõik Euroopa tarbijad saavad sellest kasu ja mitte ainult selle riigi tarbijad, kus see infrastruktuur rajati. ja seetõttu peame tagama, et need mehhanismid, mida me kasutame kulude jaotamisel, jaotavad need õiglaselt ja selles me näeme ka regulatiivasutuste rolli ja meil on hea meel, et regulatiivasutustele on selline ülesanne antud siinjuures aga äh, tuleb möönda, et on olnud ka juhtumeid, kui väga head projektid, millega kaasneb äh, selge kasu, äh, ebaõnnestuvad. võib-olla seetõttu, et riskimäär on olnud liiga kõrge või seetõttu, et kasusaajate kategoorias ei ole piisavalt maksujõulisi kasusaajaid, näiteks Ida-Euroopas ja Kagu-Euroopas võib seda ette tulla, kus turud ei ole nii äh, hästi välja arendatud kui mujal Euroopas millega me jõuame muidugi investeeringuga kaasnevate riskide haldamiseni. ja see tegelikult tähendab seda, et me peame otsustama, kuidas kindlaks määrada, millised nendest paljudest investeerimisprojektidest tõusevad esile. enamike projektide eest äh, võib äh, maksta investeerimiskulud äh, tariifidest saadud rahast, kuid me peame välja selgitama ka need projektid, mis vajavad toetust ja abi selleks, et nad suudaksid edasi minna ja selleks, et kindlaks määrata projektid, mis vajavad abi, me ei tohi toimida nii, et need projektid, mis peaksid kiiresti edasi liikuma ja äh, suudavad toimida oma finantseeringuga äh,, jäävad hilinema, kuni me otsustame seda, millistele projektidele toetust anda. üks võimalusi oleks äh, luua regulatiivvaldkonna stiimuleid ja nendest stiimulitest oleks mitmete kasu. esiteks võiks lubada tarbijatel äh, näiteks võtta osa riski üle investoritelt ja üks taoline mehhanism, mis on juba kasutusel, on kolmanda osapoole juurdepääsu erandid. Need erandid kehtestatakse lühiajaliselt ja siis teatud riskielement kantakse üle tarbijatele. teine võimalik mehhanism oleks luua regulatiivstiimuleid, misläbi siis investorid äh, saaksid oma investeeringute pealt suurema tulususe määra kui nad saavutavad väga selged eesmärgid. näiteks see tähendab teatud investeeringute kiirendamist ja kui nad tulevad sellega hästi toime ja kui neil õnnestub seda investeeringut kiirendada, siis nad saavad ka suurema tasumusmäära. kuid alternatiivina, kui nad eesmärgi ei saavuta ja investeeringuprotsess on aeglane, äh, on tagus, tasuvusmäär on madalam. seega on mitmeid võimalusi stiimulite kujundamiseks, et saavutada konkreetsete projektidega seatud eesmärke. kahjuks eh, ei sobi üks ja sama stiimul kõikide projektide jaoks. meie regulatiivasutuste esindajatena leiame, et eh, riski haldamine peab olema kooskõlas äh, konkreetse projekti iseloomuga ja kolmas energeetikapakett andis regulatiivasutustele äh, iseseisvuse nende küsimuste lahendamisel ja seetõttu me oleme veidike mures, sellepärast et siduvad suunised äh, stiimulite kohta võivad saada Euroopa Komisjoni ülesandeks ja viia komitee menetluseni nüüd, kui ma olen selgitanud seda, äh, kuidas need äh, regulatiivmehhanismid, mis on olemas kolmas energeetikapaketis, äh, saaksid soodustada meie ettevõtmist, on siiski ka selliseid valdkondi, kus selline regulatiivraamistik ei ole piisav. ja kui me mõtleme selle peale, milliste projektide puhul meil on vaja täiendavaid meetmeid, siis me võiksime lähtuda kulutõhususe analüüsist, mille abil tuleks iga projekti hinnata selgete kvantitatiivselt mõõdetavate kriteeriumite suhtes ja meie arvates on äärmiselt oluline, et otsustusprotsess oleks selge, kui määrakse kindlaks prioriteetsed projektid, millele antakse toetust. nii et suurem osa projektidest saaksid edasi areneda investeeringufaasi selle ootamata hindamis menetluse tulemusi. me usume, et kui kasu ja hüved on selged, kui on teatud kahtlusi äh, selle projekti rahastamise elujõulisuse pärast, äh, peaksime kaaluma, kas on vaja täiendavaid meetmeid äh, vaja rakendada ja kaasata ka Euroopa Liidu poolne rahastamine kriitiline aspekt on siin, et meil on vaja otsustusprotsess väga selgelt määratleda, kui me otsustame, millised projektid vajavad toetust ja millised mitte. ma tahan lõpetuseks öelda, et äh, energeetikavaldkonna regulatiivasutused toetavad vajadust kuure, kiirendada infrastruktuuri investeeringuid, kiir, korras tegutsemist me vajame selgeid kriteeriume prioriteetsete energiaprojektide väljaselgitamiseks, nende projektide väljaselgitamiseks, mis vajavad lisarahastamist, aga need projektid, millele ei tuleks abi anda, on sellised, mis suudavad ise toime tulla ja leida investeeringuid, kuid ka need projektid tuleks välja selgitada, et nad saaksid edasi minna ja et eh, me ei takitaks, takistaks nende arengut. just Eh, suur tänu, härra Elden, annan sõna härra Kivatšile, kes on Prantsusmaa Raudteede Uurimiskeskuse esindaja. suur tänu, annan teile kiire lühiülevaate meie kogemustest eh, raudteede infrastruktuuri juhtimisel Prantsusmaal eriti just suure, äh, suurprojektide puhul, mida me viimasel ajal oleme läbi viinud. Äh, kuna me oleme püüdnud saada äh, erasektorist rahastamist, arvestades, e, et et äh, rahastamise struktuurid on erinevad, siis äh, ma annan teile ülevaate ka sellest, millal me oleme püüdnud äh, saavutada millis, millist rahastamist. kui me vaatame oma tänaseid projekte, siis meil on neli põhilist lepingut. kahe tuhande seitsmenda ja kahe tuhande kaheksanda aasta vahel me need algatasime kolm nendest neljast on nüüd ka allkirjastamise leidnud ja neljanda puhul loodame kokkulepet õige pea. Nendest neljast suurprojektist kolm puudutavad äh, äh, kiirrongide võrku viimane neist on Tuuri ja Bordeaux äh, vahelise raudteeliini pikendamine kakssada kilomeetrit äh, ning meil on erinevad partnerluslepingud. Äh, esimene neist, GSM Rail, kirjutati alla märtsikuus kaks tuhat kümme. ja see on üks Euroopa süsteemi osa äh, RTMS. kui äh, meie raudtee lõpposa ehitamiseks äh, eraldati üks koma viis miljardit eurot erivahendeid ning me oleme sidunud selle partnerluslepingutega, nii et osa rahastamist tuleb eh, erasektorist. selle projekti rahastamise puhul on oluline see, et eh, riskide hajutamine toimub sellepärast, et partnerluslepingu puhul on võimalik äh, selline taristu jagamine, et äh, siis taristu ja äh, rongiettevõte kuuluvad erinevatele omanikele, nii et risk hajutatakse. kuna me jagame äh, Prantsuse raudteede võrgustiku haldaja äh, ja rongiettevõtte vahel riske. siis äh, meie eesmärk tegelikult selle suurprojekti alasta-, alustamisel oligi riski jagada ja tavaliselt inimesed ei ole teadlikud äh, raudteevõrgustiku äh, riskidest, äh, transpordivõrkude puhul on see mm, tavaliselt ähm, rohkem teada. mis puudutab disaini, ehitustööd ja hooldustöid, siis tegelikult need rahastamispartnerlusmudelid eriti selles osas ei erine oluline on ka see, et äh, meil on äh, erarahastus, äh, millele on Euroopa Liidu toetus. seda toetusraha on võimalik taotleda teatud teedevõrkude jaoks, aga raudteeühenduse jaoks tavaliselt selliseid rahastamisvahendeid võimalik kasutada ei ole. mis puudutab siis investeerimistoetust tuleks äh, kehtestada tariifid infrastruktuuri kasutamiseks siis kõik need kulud, mis üldiselt äh, selle võrgustiku ehitamisest äh, tulevad, sealhulgas ka võlakoormuse osa, äh, koondatakse kokku ning kogu summat tasutakse kuna, kuni lepingu kehtimise ajal see tähendab tegelikult ka riski suunamist äh, nendele osapooltele, kes selle riskiga kõige paremini to toime tulevad, nii nagu see käesolev tabel ka illustreerib. meil on võimalik päris suuri riskitasemeid suunata erasektorile nii et me võime öelda, et peaaegu kogu risk, mis nendest suurtest projektidest tuleneb, on suunatud erasektorile. siin on näha ka erinevad riskid ja milline osa partnerlusest mida täpselt kannab. nii et selleks, et seda veelgi rohkem illustreerida Äh, toon siin välja kahe peamise projekti äh, toetamise äh, skeemid. Tour Bordeaux on üks nendest projektidest. osa toetusest tuleb läbi investeeringutest, aga ülejäänu no, on kaasfinantseeritud kogu selle projekti kestvuse aja. ning äh, vahekulud samuti jagatakse kogu projekti kestvuse ajale kontsessioonileping äh, tähendab ka seda, et infrastruktuuri kasutamise eest äh, tuleb maksta äh, vastavalt partnerluslepingule. tegemist on päris tavalise skeemiga, kus era- või, või avalikul kliendil on siis mm, eelfinantseerimise faas see tähendab avalikud sektori investeeringutoetused ning äh, sealt edasi on lepingu äh, osaline su-, äh, su-, kohustatud maksma mm, renti, võiks nimetada seda kogu disaini ja ehitusperioodil kahesuguseid erinevaid lepinguid kasutades püüdsime me need seo-, seostada tootlikkusega, tootlikkus on tavaliselt seotud ka sellega, milliste partneritega on täpselt tegemist. ka kontsessioonilepingutes äh, on see kirjas, tehnilised äh, aspektid on tegelikult mõlemate lepingutüüpide puhul samad suured äh, tehnoloogilised äh, projektid, kus äh, meie rahastamisskeemid on sarnased, aga kiirraudtee puhul otsime me ka lisandväärtust. nii et kindlasti on ka sotsiaalne ja majanduslik hüve selliste projektide puhul olemas ning äh, siin on näidatud väga selgelt äh, järgmisel äh, graafikul, kuidas täpselt kiirraudtee ja lennuühendused on omavahel seotud. nii et Pariisi ja Bordeaux puhul me näeme seda et, et kuuskümmend protsenti on meie käes turuosast, inimesed kasutavad pigem kiirraudteed kui lennuühendusi mõningate projektide puhul võib see olla üheksakümmend kuni üheksakümmend viis protsenti, näiteks Pariisi Lyoni puhul, kus raudteeühenduse turuosa äh, moodustab äh, põhimõtteliselt kogu transpordisektori, sest inimesed äh, tahavad, inimesed, kes tahavad Pariisist Lyoni reisida, valivad tavaliselt selleks kiirraudtee. kuna ühendustee on väga hea nii et äh, siin on näha, et lennusektori osa äh, väheneb või kaob täiesti ära, sest et äh, nende jaoks ei jagu lihtsalt kliente. see on meie kogemus partnerluse valdkonnas, suur tänu! aitäh! niimoodi siis oleme ära kuulanud esimesed ettekanded ja nüüd tuleb küsimuste ja vastuste voor ja kõigepealt saavad raportöörid küsimusi esitada Valen Ayala Sender, kõigepealt raportöörid siis. suur aitäh, kõigepealt ma tahaksin tänada e, ettekandjaid, tahaksin tänada neid e, huvitavate ettekannete eest. E, mul on küsimus härra Pažeerile. Te kõnelesite rahast, mis turul olemas on Te ütlesite, et seda raha saaks kasutada, te rääkisite pensionifondidest ja kindlustusseltsidest ja ma mõtlesin, et äkki te annaksite meile natuke täpsemat infot selle kohta, et me saaksime teada, kui palju seda raha Euroopas on, kui suurtest summadest me räägime ärge, ärme räägime abstraktselt, aga kui meil need võlakirjad juba on olemas, siis me tahame hoolitseda, et on olemas ka turg nende võlakirjade jaoks siis on mul ka küsimus härra Haldernile. oma ettekandes ma tean, et te esindate siin suuri e-, elektriettevõtjaid. praegu ähm, on vaja infrastruktuure alternatiivsete energiaallikate jaoks, näiteks vesinik eh, transpordis, me räägime elektriautodest väga palju, eh, vähesest eh, CO2 heitmest. kõigi nende asjade jaoks on vaja infrastruktuuri ning meil on vaja alternatiive. minu küsimus teile oleks, kas teie ettevõte ka sellele mõtleb, kas te selle asjaga tegelete? Äh, te peate ju äh, äh, arvestama sellega, et see alternatiivenergia turg laieneb, see turg vajab infrastruktuuri selleks, et kliente teenindada. ning veel üks küsimus ähm, härra Kjevaarile. kas te annaksite meile ülevaate, kuidas on lugu iga selle euroga, riigi rahaga, mida kulutatakse, kui palju see kulutatud euro tagasi toob? ja, ja kui palju aega selleks kulub? kas me, kas me räägime partnerlustest või räägime kontsessioonilepingutest, kas see kuidagi mõjutab ka ajakava, seda, kui kiiresti see infrastruktuur valmis saab? kas äh, asjad on hakanud kiiremini arenema või on asjad hoopis aeglasemalt liikuma hakanud? aitäh Merci, euh, madame la president äh,. Euh, härra Rike, aitäh. ma ei taha teistelt kõnelejatelt kõneaega ära võtta, aga mul on küsimus meie esimesele eksperdile, kes on just finantsküsimuste ekspert. kõigepealt arusaamise küsimus äh, kuidas rahastajad ja infrastruktuuri haldajad üksteisest aru saavad kui ma teist õigesti aru sain, siis tahaks, siin rõhutasite selgust, et eh, projektide osas peab olema see selgus, eriti infrastruktuuriprojektide osas, selles osas, kuidas neid ellu rakendatakse, sest mulle tundub, et turud tegelikult ei saa aru, kuidas need pro-, projektid toimivad, neil on umbusk selliste projektide vastu aga äh, on vaja mõista kõiki neid protsesse, mis nende projektidega kaasnevad, niimoodi saab ainult sündida usaldus. teiseks, äh, kuidas te arvutate välja selle, kui palju riigipoolset raha on vaja? see loomulikult sõltub konkreetsest projektist aga kuidas te äh, äh, neid arvutusi teete, nii et, et ka erasektori poolne äh, usaldus tõuseks, ma tahaks teada, kes seda teeb ja kuidas seda teed, tehakse, kas on olemas mingi koordineerimisstruktuur selleks? kõigepealt, äh, kuidas te selgitate finantssektori osapooltele, millega on tegemist ja kuidas äh, te siis raha saate erinevatest allikatest, kas eraallikatest või riiklikest allikatest, kui on jutt näiteks võlakirjadest või kuidas kõik see asi välja näeb. ja nüüd härra Kivartš, ka teile küsimus. kui jutt on osalusest, just nimelt erainvestorite osaluses Äh, siis äh, äh, see, kuivõrd erainvestorid projektidest on huvitatud, sõltub projektide tulemustest ja nende projektide ellurakendamisest. niisiis, te olete siin rõhutanud, et tulemus on väga oluline ja ma arvan, et sellest tulemusest sõltub ka see, kuivõrd ligitõmbavad need projektid investorite jaoks on. ja teine küsimus on, kuidas te neid tulemusi mõõdate? kuidas te mõõdate nende projektide kavandamist, ellurakendamist, kuidas te seda kõike mõõdate? loomulikult äh, riigiasutused üldiselt hindavad neid projekte ähm, aga äh, era, mida, mida erade, erasektor siin teeb? erasektor on huvitatud kasumist ja kui nad kasumit ei teeni, siis nad kaotavad huvi, nii et, et äh, siit me jõuame jällegi siia rahastamise ja turgudel osalemise juurde, osalemise süsteemide juurde, need eh, eelhinnangud, mis puudutavad nende projektide tulukust. minu arvates on see üks väga huvitav teema, mida arutada ja, ja ma olen peaaegu lõpetamas, proua juhataja. kas teie arvates üldse on olemas võimalus, kuidas seda kõike hinnata? aitäh. aitäh. ja viimane raportöör proua Valejan. tahaksin tänada kõnelejaid väga huvitavate ettekannete eest. härra Baier, minu küsimus on teile. kas te arvate, et see, millest te rääkisite, ka äh, teoks saab? me oleme loomulikult väga kurvad, et erasektori raha ei lähe äh, äh, alati sinna, kuhu riik oma raha paneb või avalik sektor kas äh, Euroopa Investeerimispanga äh, osalus äh, kuidagi paneb ka erainvestoreid neid inve-, infrastruktuuriprojekte toetama. ja kui on näiteks kaks ettevõtet sellise projektiga seotud, siis kuidas, kuidas siis nende ettevõtete vahel neid võlakirju jagatakse? see on üks asi, mis mulle väga, väga selge hetkel ei ole. mul on küsimus ka härra Holdernile Te rääkisite prioriteetidest, aga kui me jõuame sellise, selliseid ühist huvi pakkuvate projektideni, eh, siis eh, on igasugust, eh, on oluline, et igasugused projektid oleksid selles nimekirjas. sest et Äh, võib-olla mõne, mõningaid projekte on turul raskem rahastada, kas teile ei tundu, et need prioriteedid, et kui me need kirja paneme, et need prioriteedid hakkavad mõjutama investeeringute turgu? ning äh, tekib teatud konkurents äh, nende, äh, nendesse projektidesse investeerivate ettevõtete vahel, sellepärast et kui teil on mingi väga pikk nimekiri, siis võib-olla need, see mõjutab ka seda, kui palju raha need nime, ettevõtted, kes, need projektid, mis seal nimekirjas on, saavad, aitäh. aitäh nüüd on raportöörid saanud võimaluse küsimusi esitada. ülejäänud kõnelejate jaoks on aega kaheksateist minutit ja kümme inimest on tahtnud esitada küsimuse. nii et, et üks minut siis küsimuse esitamiseks ja kaks ja pool minutit vastamiseks. härra, niisiis, härra Kansen jah, eh, ühe minuti jooksul on loomulikult väga raske esitada küsimust kõigi nende huvitavate teemade kohta, aga ma tahaksin peatuda eh, mõningatel punktidel. meil on vaja selgeid projekte, äriplaane, mis on äärmiselt selged, mis puudutab selged nii investeeringute kui ka tulude osas me ei tohiks hakata toetusi reguleerima. me äh, äh, näiteks eraldame suuri summasid nagu neli miljonit, ilma et me üldse teaks, kui palju see raha, äh, see rahaeraldus kunagi hakkab sisse tooma. me peame tõesti oma süsteeme ratsionaliseerima me siin äh, räägime erinevatest rahastamisallikatest, aga aga me ju ometigi soovime ka, et see infrastruktuur oleks konkurentsivõimeline ja ma arvan, et partnerluslepingud peaksid siin olema väga, väga normaalsed kui mina näiteks juhiksin mingit arenguprogrammi, äh, siis mina vaataksin just neid äh, avaliku erasektori partnerlusi ja kontsessioonide süsteeme. ja mis puudutab projekti võlakirju, siis me peame selgelt teama, mis, mis asjad need on. praegu äh, arendusfirmad lähevad turgudele, nagu siin räägiti ning ma arvan, et Euroopa peab äh, oma tegevust oluliselt parandama, kui me tahame minna turgudele, niimoodi me saame välja äh, finantskriisist. järgmine kõneleja. investeeringud on väga olulised ja infrastruktuuri loomine on samuti oluline, sest niimoodi saame kõige kiiremini luua uusi töökohti kaudselt äh, tähendab see seda, et äh, me saame luua lisandväärtust erinevates sektorites. mul on küsimus ähm, härra Kuavartšile. Te rääkisite oma kogemustest väga hästi ma tahaksin teile esitada küsimuse, mis on seotud hooldusega. kes sellega tegeleb? Te ütlesite, et operaator ise vastutab selle hoolduse eest, kui kaua, kas kolmkümmend aastat, viiskümmend aastat ja mul on küsimus ka härra Holdrenile, te rääkisite energeetikast. mina tahaksin teada, kas äh, fossiilsed kütused ja taastuvenergiaallikad äh, saavad tõesti ainult üheksa miljard, miljardit eurot. aitäh härra Ertug. aitäh kõik äh, näeb siin slaididel suurepärane välja, kõik on teoreetiliselt väga tore, aga mina tahaksin esitada küsimuse, kuivõrd tõenäoline äh, on, et need asjad tõesti niimoodi lähevad, nagu me neid siin ette kujutame tegemist on ju ähm, äh, suure survega meie eelarvele praegu, suure poliitilise survega, mina küll ei näe võimalust, kuidas seda kõike ellu viia. mul minu küsimus oleks tegelikult komisjonile, et, et milline peaks olema nende era- ja avaliku sektori partner, partnerlusprojektide osa näiteks transpordi infrastruktuuri puhul millised on äh, kogemused äh, siiani selles vallas? ma tean, et äh, sellised projektid on väga keerulised, pädevused on segased. ma tean, et meil on Euroopas olemas selline avaliku erasektori partnerluse keskus, mis on põhiliselt nõuandev organ niisiis, ma tahaksin teada, kuidas me ikkagi siia eh, saame erasektori kaasata eh, kuidas me saame kaasata investeeringud erasektorist. jah, paberil näeb kõik väga ilus välja ja mul oleks väga hea meel, kui see kõik ka tegelikkuseks saaks, aga kui, kuivõrd reaalne see on, arvestades neid eh, probleeme, mis meil rahastamise vallas praegu on? aitäh, hea kolleeg Veeber, järgmisena jah, ma ei saa ühe minutiga tõesti esitada kõigile küsimusi, niisiis ma esitan küsimuse härra Holdenile. Te ütlesite, et üheksa koma üks miljardit eurot äh, äh, läheb äh, uutele ettevõtetele ja energiaühenduste loomistele. Te kõnelesite, et et selliste energiavõrgustike käivitamiseks äh, on äh, see siiski väga väikene summa, kas, äh, kas sellest ikkagi piisab? kui palju teie arvates seda raha oleks tegelikult vaja? kui suur summa tuleks eraldada? ja härra Kuivarš, te kõnelesite kolmekümne ühe koma seitsmest miljardist eurost Äh, selleks, äh, et riigid ja, ja eraisikud investeeriksid raudteesektorisse. Te ütlesite, et äh, iga miljon, mis kulutatakse Euroopa tasandil, toob sisse viis miljonit liikmesriikide tasandil ja kakskümmend miljonit erasektori tasandil. kas sellised prognoosid on usaldusväärsed või kui usaldusväärsed need arvud teie arvates on? härra De Grandes Pascual järgmisena. Äh, hoopis härra Kraamer saab sõna. jah, äh, meil on kogemusi era- ja avaliku sektori partnerlusega ning äh, kui ma rääkisin Šveitsi raudteefirma, firmaga sellest äh, projektist, äh, siis nemad ütlesid, et kui risk on liiga kõrge, siis erasektor huvitatud ei ole. ning kui sellest projektist kasu tuleks, siis raudteed võtaks selle projekti ise ette. ja meil on ju ka kogemusi, näiteks La Manche'i väinaalune tunnel oli ju eraprojekt ja äh, Berliini pidi esit-, ehitatama lennujaam, mis pidi olema eralen-, eraprojekt, aga tingimused, mis kehtestati, olid ka väga, väga karmid ja kui me nüüd võta, äh, riik lubas äh, kõik äh, ohud, riskid enda peale võtta ja lõpuks riik otsustas, et aga milleks meil seda e-, erasektorit siis üldse lõpuks vaja on, me ehitame kõik ise. nii et, et millised on siis teie ko kogemused, millised konkreetsed projektid on hästi toiminud? kus erasektor on asjast kasu saanud ja kus mitte? aitäh, härra Ziile aitäh! mul on küsimus härra Haldrenile kui reguleeriva asutuse esindajale. kas teie arvates oleks ähm, mõistlik investeerida riigi raha gaasi infrastruktuuri samas äh, kui äh, ka see infrastruktuur on monopooli omandis ning kolmandat energiapaketti ei ole veel äh, Äh, täiel määral kasutusele võetud, mõned riigid on kasu, nõudnud erandeid, see ju suurendab monopoolse ettevõtte kasumeid ja teised operaatorid lihtsalt seda infrastruktuuri kasutada ei saa. Äh, mul on küsimus ka härra Baierile, see puudutab projekti võlakirju kas need projekti võla, võlakirjad toimiksid ainult sellise madala riskiga riikide puhul äh, kas äh, nad pakuksid huvi ainult pensionifondidele ja kindlustusseltsidele ning ähm, kas ei või juhtuda niimoodi, et äh, ainult äh, need madala riskiga riigid omavad neid projekti võlakirju kuskil kümne aasta pärast näiteks? aitäh, härra Birker. aitäh ma ei tea tegelikult, kes minu küsimusele peaks vastama, sest ma alg-, päris alguses ei olnud kohal. Äh, infra-, infrastruktuuriprojektidele vastuseisust ülesaamine. mida seda teha, me teame, et neil projektidel võib olla majandusele väga positiivne mõju, kui me räägime siin üle-euroopalistest transpordivõrgustikest äh,, Äh, e-, eriti näiteks äh, projektidest raudtee vallas, kiirraudteedest, aga me kogemustest ju teame, et äh, transpordiga käib alati kaasas saastus ning kui jutt on rakenduskavadest, jutt on nendest projektidest, siis tekitavad need projektid alati väga suurt vastuseisu. inimeste hulgas viidatakse turismile ja mitmetele muudele probleemidele, mis selliste projektidega seonduvad. minu küsimus oleks, kas teil on mingeid kogemusi et kas on võimalik juba enne rakendada mingeid meetmeid, näiteks kas või Euroopa Komisjoni tasandil eh, sellise vastuseisu vähendamiseks? näiteks kui, eh, kui räägitakse liinide mujale suunamisest või millest iganes, kas teil on mingeid kogemusi äh, Äh, ähm, näiteks Prantsusmaal, millised on kogemused selles vallas, kuidas on äh, leitud toetus raudteeprojektidele elanikkonna hulgas? proua Lichtenberger järgmisena. Äh, suur aitäh! meil ei ole eriti palju aega ja seetõttu esitan vaid mõned kiired küsimused. kõigepealt erainvestorid, kuidas nemad Äh, nende kulude kasvamisele on reageerinud äh, sest alati, kui hakatakse projekte ellu rakendama, kui hakatakse raudteid ehitama või mida iganes, kulud alati kasvavad. kuidas nemad on sellele reageerinud? ning äh, mil määral näiteks te arvestate keskkonnamõju hinnangutega, mil määral see on kogu projekti in integreeritud äh, ja eh, minu meelest on läbi viidud uuring era- ja avaliku sektori partnerluse teemal ja selle uuringu tulemusena leiti, et kui jutt on tõesti sellistest pikaajalistest projektidest, siis eh, kogu seda asja on väga raske korraldada, sellised avaliku erasektori partnerlused sobivad rohkem lühiajaliste projektide puhul ma ei tea, kas selle uuringu tulemused peavad endiselt paika või on need juba vananenud. igatahes miks peaks investeerima sellistesse pikaajalistesse projektidesse? siis veel üks küsimus, erasektori esindajad, mis mõttes on nad tõesti eraisikud, kas me räägime siin kutselistest investoritest või on tegemist äh, mingite konkreetsete piirkondade kohalike omavalitsustega ning äh, küsimus, kas erainvestorid on üldse huvitatud sellistest projektidest, kas äh, sellist huvi on väljendatud? kas äh, erainvestorid räägivad ka sellistest investeeringutest või on kogu see jutt ainult teoreetiline? ja proua, proua Düran on viimane kõneleja. aitäh, ka mina teen lühidalt mõned kogemused, näiteks La Manche'i väinaalune tunne, tunnel, samuti Galileo ja teised, on alati läinud kaks-kolm korda või isegi neli korda kallimaks, kui nad pidid maksma. ja siit ka kõik need küsimused nende projektide tasuvuse kohta avalik, avaliku sektori poolne rahastamine praegu on äh, kehvas seisus ja seetõttu meil on vaja partnerlusi. Äh, mul on ma tahaksin saada natuke konkreetsemaid äh, arve kõnelejatelt. Äh, milline on see tasuvuse lävi, arvestades projektide kestvust ja nende maksuvust? Äh, niisiis, milli-, millist suhtarvu või millist künnist te, millist rahastamist te ootate avalikult sektorilt ja, ja kui osa, kui suur osa äh, Äh, sellest äh, rahastamisest peaks olema kohustuslik tõesti, et see projekt äh, oleks elujõuline ja me ju ei taha, et erasektor avaliku sektori arvelt kasu lõikaks. aitäh. ja nüüd annan võimaluse siis kõnelejatel vastata ja igaüks saab kolm minutit. härra Baier kõigepealt. I have about ten questions here, so. mulle esitati umbes kümme küsimust kas ma saan kakskümmend viis sekundit vastamiseks igale küsimusele ainult? ma alustan kohe algusest peale ja kui keegi on nõus üle võtma pärast mind, oleks suurepärane. kui suur on see turg? üheksakümmend, aastast tuhat üheksakümmend viis kuni kaks tuhat seitse oli meil äh, kolmsada seitse äh, projekti võlakirja äh, Äh, triljonitesse olid ettevõtete võlakirjad, turg on väga suur ja infrastruktuuri osakaal on selline, äh, milles oli väga palju tehinguid juba enne kriisi. teine küsimus. ma ei mäleta, kes äh, selle esitas tuleb aru saada ka äh, võrguettevõtete ja finantseerimispoole vahel, kas äh, projekti võlakirja kontseptsioon, äh, mida on toetanud Hayden's Wall firma ja Euroopa Investeerimispank, jah, projekti võlakirjade eesmärk ongi sellele suunatud. tegelikult investorite poole peal on vähe kogemusi selle kasutamisel, meil on vaja tagada korralik struktuur, tugev tagatis ja kogu selle võlakirja kestvuse ajal korralik aruandlus. võrguettevõtted on harjunud sellist teavet edastama, sest nad iga kord peavad sellised andmed esitama ka pangale, kui nad taotlevad pangalt rahastamist. teine küsimus. kes on investorid? kas institutsionaalsed investorid, see tähendab meie jaoks kindlustusfirmasid, äh, pensionifonde ja varahaldusfirmasid. pensionifonde on väga palju, samuti ka kindlustusfirmasid Euroopas, kes juba investeerivad taolistesse projektidesse Eh, nad investeerivad läbi fondide, läbi erakapitali struktuuride, nad on harjunud investeerima sellistesse projektidesse ja võtma kaasnevaid riske, aga nad ei ole harjunud äh, äh, seda tegema võlakirja vormis või esimese järgu võla vormis. seega institutsioonidel ja pensionifondidel, kindlustusfirmadel on teatud kogemusi ja kõik projektid, millest me täna räägime äh,, Äh, on väga mitmekesised, need ei piirdu ainult äh, avaliku erasektori projektidega. kas mul on aega veel, äh, veel ühe küsimuse vastamiseks? kas ma arvan, et see ka hakkab toimima, see on alati hea küsimus mul on kolmekümne kolme aastane kogemus tööst võlakirjaturul, ma olen töötanud selle turu erinevates sektorites äh, Hydrogen äh, Wallis äh, Euroopa Investeerimispangas ja teistes rahastamisasutustes. Need on töötanud aastaid juba ja tegutsenud ka teistes sektorites, näiteks äh, tagatud valakirjades, ettevõtte võlakirjades, äh, sektorites. Neid on kasutatud juba aastakümneid ja seetõttu pole mingit põhjust mul arvata, et see ei hakka toimuma projekti võlakirjade puhul kuidas te arvestate äh, avalike sektori osakaalu PPP äh, sektoris äh, see ei taandu mitte rahastamise summale, vaid sellele, kuidas kontsessioonilepingud toimivad ja millised saavad olema valitsuse kohustused, kui neile need varad üle antakse. seega, kui see vara on kokku pandud ja üle antud näiteks valitsusele eh, kasutamiseks järgmise kolmekümne, kolmekümne viie aasta jooksul, peavad nad maksma teatud kasutustasu, ega neile seda tasuta ei anta mis puudutab suhtarvu, siis me tegelikult ei kasuta neid suhtarvusid me ei mõtle sellele, milline on avaliku versus mitteavaliku äh, osalemise äh, määr, kui me räägime PPP projektidest, infrastruktuuri pool. sellega asi piirdub, tänan. Mi scuso, me abbiamo un altro panel dopo e quindi eventualmente. ma vabandan, et ma teid kahtlustasin, sest meil on ka teine paneel veel ees. ja ilmselt osa küsimustele tuleb vastata teises paneelis. järgmisena härra Holden suur tänu, ma üritan vastata kiiresti. kaks küsimust, mis minu arvates on omavahel seotud. üks sellega, kas uus infrastruktuur alternatiivsete energiaallikate jaoks on ka abikõlbulik, kas regulaatorid mõtlevad selle peale ja teise küsimuse all küsiti see abikõlbulikkuse küsimus. kas see saab olema ka fossiilsete kütustel töötavate jaamade jaoks me räägime investeeringutest võrgutaristusse. Äh, see on taristu, mis on vajalik Euroopa erinevate piirkondade omavaheliseks ühendamiseks ja uute energiatootmise allikate ühendamiseks. Äh, regulatiivasutustel on väga häid kogemusi vastavate stiimulite kasutamisel, et julgustada võrguettevõtteid rohkem investeerima võrkudesse juba varasel etapil äh, isegi enne seda, kui taastuvenergia äh, generaatorid on ehitatud näiteks äh, tuuleparkide ehitamisel, seega meil on häid kogemusi selles, kuidas stimuleerida võrguettevõtteid juba varakult investeerima. samuti need intelligentsed ülekandevõrgud. me oleme näinud väga head reaktsiooni ehm, ja seda head tava tuleks Euroopas rohkem levitada. kuid me oleme ühtse Euroopa turu äh, lävel alles, meil on nüüd Euroopa agentuur, eh, kes saaks kaasa aidata heade tavade levitamisele. vastus on jah, jah, me keskendume sellele eesmärgile, loomulikult see on liikuv sihtmärk. teine küsimus puudutas prioriteete Äh, kui te olete prioriteetide nimekirjas äh, kõrgemal kohal, ei tähenda seda, et teie finantseerimise šansid on suuremad. see, et te olete prioriteetsete projektide nimekirjas esikohal, see tähendab seda, et see projekt on hädavajalik Euroopa energeetika eesmärkide saavutamiseks. ja ma usun, et teie võimalused rahastamist saada sõltuvad sellest, kas projektil on ka omafinantseering, kas see on majanduslikult elujõuline, kas riskid on korralikult maandatud ja kas on võimalik kokku panna ka rahastamisprojekt, eh, mis oleks pankadele vastuvõetav. ja kuigi teatud seos on teie prioriteetse järjekorra, prioriteetsuse järjekorra ja rahastamise vahel, see ei tähenda aga alati seda, et eh, kui see kõik paigas on, siis te saate ka eraallikatest finantseerimist. me peame ka need rasked küsimused eelnevalt lahendama see on vastus teie küsimusele. üheksa koma üks miljardit Euroopa Liidu rahast, kas sellest piisab? mina tegelikult tahtsin rõhutada hoopis midagi muud. ma tahtsin öelda, et üheksa koma üks miljardit on kasulik summa, kuid see ei ole äh, kogu investeeringut, kogu vajaliku investeeringute suhtes eriti suur summa Äh, nagu varem, me peame siiski veel sõltuma ka erainvestoritelt saadud rahast ja võrguettevõtjad, kui nad investeerivad, siis nad äh, püüavad saada raha ka kapitaliturgudelt oma investeeringute jaoks. me peame seda protsessi lihtsustama, me peame silmas pidama ka nende ees seisvaid riske ja neid elemente tulestama. üheksa koma üks miljardit äh, otse rahastamisvahendeid tuleks suunata nendele projektidele, mis on hädavajalikud, mida tava korras ei ole võimalik rahastada. mul ei ole seisukohta selles küsimuses, kas üheksa koma ühest miljardist nende projektide jaoks piisab või mitte ja ilmselt mitte keegi ei oska seda öelda. tuleb lihtsalt ära oodata, eh, mida tegelikkus näitab. ma lõpetan ja vabandan, ütleb esineja. Grazie, anch'io chiedo suur tänu. ka mina vabandan teie ees ja sõna saab järgmine esineja. suur tänu. ma püüan vastata neljale küsimusele, ma ei suuda vastata kõigile küsimustele kolme minuti jooksul, võib-olla see oleks ka võimalik, kuid see tekitaks väga suuri pingeid lepingute kestvus viisteist aastat GSM-i pool, partnerluste puhul kakskümmend viis aastat ja Tour Bordeaux kontsessiooni puhul äh, viiskümmend aastat, selline on siis ajaline kestvus. see oli mu esimene vastus. teine vastus. Äh, milline on see kordisti efekt, äh, võimendusefekt kulutatud raha puhul? sellele küsimusele on mul natuke raske vastata, sest me räägime suurtest raudteeinfrastruktuuri projektidest ja äh, nendel kulub väga palju aega, nagu ma ütlesin nende kestvus on väga pikk. ja taoliste kontsessioonide puhul äh, äh, on kümme tuhat erinevat elemente, mida tuleb läbi arutada konsultatsiooniprotsessi ajal äh, ja koostada ka selle projekti dokumentatsioon me oleme suutnud siiski see menetluse pikkuse välja selgitada ja leidnud ka valdkonnad, kus on võimalik natuke kiiremini edasi liikuda. nüüd see kordisti efekti kohta, PPP-d meie mõningate projektidel, see, et meil on olnud võimalik kasutada PPP-sid äh,, lubas meil ette võtta seda, mida me ei saanud näiteks samaaegselt ehitada neli kiirrongiliini, kiirrongiliini Prantsusmaal. varem me suutsime äh, üksteise järel neid kiirrongiliine äh, ehitada, kuid tänu PPP-le on meil nüüd korraga äh, mitu projekti teoksil ja saame korraga kolme liini välja ehitada. loomulikult see PPP annab meile eeliseid. kommentaar selle kohta, ähm, mille puhul me kasutame eriti avaliku sektori finantseerimist, seitsekümmend viis protsenti, kakskümmend viis protsenti on RFF-i poolne, mis ei ole avaliku sektori osakaal, kuna meil on ka oma kommertstegevuse luba. see ei ole selles mõttes avalik raha. kui me räägime raudtee infrastruktuuri projektidest koos avaliku sektori äh, osalus on seitsekümmend viis protsenti, aga antud juhul ainult nelikümmend kolm protsenti seega tänu sellele, äh, tänu projekti tüübile on meil ka teistsugune äh, finantsvõimendus. kui me räägime nende projektide äh, atraktiivsusest ja kasumlikkusest, meil on mitu niisugust delikaatset küsimust. projekti käivitamise ajal kulud kiiresti kasvavad, maitsite te. me peame kõigepealt mõtleme, millele te viitate. loomulikult me koostame äh, finantseerimiskavad, arvestame riske, mida erainvestor ei ole nõus üle võtma, äh, ei ole ka peatöövõtja eesnõu, äh, nõus võtma, kuid on teised riskiliigid, mida erainvestorid on nõus üle võtma. kui projekti ehitus kestab kuus, kuus ja pool aastat, siis meil on ka teatud riskid sellega seotud ja erasektor ei ole nõus need üle võtma ja täna on see ähm, väljendatud teatud kindla summana, arengukulud pluss äh, ehituskulud ja vastuseks teisele küsimusele, härra Riki küsimusele, mis puudutas riskide jagamist, ma juba osaliselt vastasin sellesse, erasektor on küll üle võtnud mõningad olulised riskid seoses kontsessioonilepingutega ja PPP-tüüpi lepingutega. me oleme sellest teadlikud, me loodame, et see aitab ka ehitustegevust optimeerida, see ei ole midagi revolutsioonilist, ma ei ole hariduselt insener küll, kuid ma tean, et on teatud skeeme, mida võib korduvalt kasutada, võib-olla Prantsusmaal ei ole seda veel tehtud näiteks äh, betooni kasutamised, kuid me loodame, et ehitustegevuses on võimalik äh, optimeerida äh, töid ka hooldus- ja remondi osas. ja me vaatame, mida tulevik toob, me ootame ka tagasisidet ja õppetunne kogemustest. ja lõpetuseks. sageli räägitakse Äh, millised on potentsiaalsed riskid, kui see PPP projekt ei käivitu õnnestunud. kui me võrdleme äh, neid erinevaid metoodikaid, siis väga sageli me alahindame ka neid vigu ja ebaõnnestumisi, mis võivad aset leida avaliku sektori projektide puhul. suur tänu, ma vabandan veel kord viivituse pärast. ja nüüd ma annan juhtimise üle Brianile kuna tema on transpordi- ja turismikomisjoni esimees ja juhib teist pinna, paneeli ja ma vabandan kümneminutilise viivituse pärast. suur aitäh! ma ei tea, kas kõik hakkavad nüüd kohti vahetama ka või ei, siis läheb veel viis minutit. okay,. Get... hästi, üritame nüüd siis alustada. meil on jäänud vähem kui nelikümmend viis minutit selleks teiseks osaks, nii et, et ma olen halastamatu ajaga ümberkäimisel. meil on kolm kõnelejad, ma ei hakka neid pikalt tutvustama, sest siis läheks jällegi kaks minutit. annan kohe sõnale härra Cormac Murphy'le kes siis esindab Euroopa Investeerimispanka, niisiis tal on sõna, iga sõnavõtja saab kümme minutit ja siis mina otsustan, kui palju küsimuse esitamiseks aega saab. niisiis, härra Murphy, palun. aitäh ja tere kõigile mina esindan Euroopa Investeerimispanka ja tuginen mõningatele eelnevatele ettekannetele, aga lähenen siis teemadele Euroopa Investeerimispanga vaatevinklist. räägin siis võla rahastamisest, omakapitalist, infrastruktuuriprojektide puhul, räägin sellest, mida Euroopa Investeerimispank teeb erasektori poolsest rahastamisest ning era- ja avaliku sektori partnerlusest ning äh, üldse sellest, äh, kuidas siis erinevate rahastamisvahendite läbi infrastruktuuriprojekte toetada. niisiis, nüüd on slaidiga kõik korras äh,. E, mõned eelkõnelejad juba kõnelesid e, siin infrastruktuuri rahastamisest, e, sellest, kui palju tegureid seda rahastamist mõjutavad ja üheks teguriks on kahtlemata see, et mingid konkreetse tegevuse toetuseks investee-, investee-, raha eraldavad ettevõtted on kadunud. üheks põhjuseks on ka see, et finantsvõimendust üritatakse vähendada, eriti just pangandussektoris ning loomulikult äh, uued äh, eeskirjad ja reeglid, mis tegelikult suurendavad pikaajalise rahastamise kulusid. ning äh, loomulikult on põhjuseks ka finantskriis ja sellest tulenevad piirangud eelarvele niisiis on selge, et rahast, raha on vaja palju, infrastruktuur on Euroopa Liidu majanduse selgrooks, see on vajalik majanduskasvu jaoks, äh, infrastruktuur on vajalik ka ühisturu edasiseks arenguks, sõltuvalt äh, nendest arvudest äh, võime me siin rääkida väga suurtest summadest küsimus on, kust seda raha saada, kuidas kasutada finantsvõimendust ja Euroopa Liidu äh, rahastamisvahendeid, kuidas kaasata erasektor, et erasektor hakkaks ka pikaajalisi laene andma ning äh, kuidas tulla toime selliste küsimustega nagu riikide võlakoorem Euroopa Investeerimispank on tegutsenud juba üle viiekümne aasta ning meie peamine tegevus on just nimelt infrastruktuuri rahastamine. me oleme rahastanud projekte kõikjal Euroopas. alguses andsime lihtsalt selliseid traditsioonilisi laene valitsustele ning aitasime kaasa siis uute turgude arendamisele ja eriti just avaliku erasektori partnerluse läbi ja see tähendab, et meil on äh, väga sugu-, erinevad rahastamisoperatsioonid, äh, otsene avaliku sektori rahastamine, nii nõndanimetatud PPP rahastamine, kus laenajaks on siis mingi konkreetne projekt, äh, kontsessionäär ning siis on meil ka uued rahastamisvahendid, mida oleme viimastel aastatel kasutusele võetud, näiteks laenutagatiste rahastamisvahendid üle-euroopaliste transpordiprojektide jaoks. Need, see võima-, näiteks äh, nende projektidega käib kaasas väga palju, palju ohte. Äh, nende projektidega käivad kaasas nõndanimetatud allutatud võlakirjad, mis äh, võimaldavad näiteks ar arvestada igasuguste ohtudega ning tagada likviidsust siis kogu projekti kestvuse jooksul samuti on investeerimispank äh, andnud äh, oma kapitali, see on samuti meie väga oluline rahastamistegevus investeerimispank on oluliselt oma tegevust suurendanud, eriti just finantskriisi algusaastatel siin te võite näe, näha, et möödunud aastal on äh, raha eraldamine natukene vähenenud. meie raha ära eraldused on natuke madalamad kui varem, aga äh, see meie poolt välja makstavad summad projektidele on äh, oluliselt kasvanud ja ma arvan, et see on väga oluline, sest lõppkokkuvõttes on just nimelt see, et äh, projektide ellurakendamine jätkuks isegi siis, kui rahanduslikus mõttes on ajad rasked Äh, üle-euroopalised transpordivõrgud on meie tegevuses väga olulisel kohal ja siin äh, sellelt äh, diagrammilt näete ka, mil määral meie poolt antavad laenud nendele projektidele finantskriisi alguses on kasvanud ja te näete ka, kuivõrd olulised on jällegi need avaliku erasektori partnerlused. nagu te näete, alguses olid need projekti, need PPP-d väga madalal tasemel ja puudutasid põhiliselt Ühendkuningriikide turgu aga nüüd on neid kasutusele võetud ka väga paljudes teistes riikides, kus eh, just sellele PPP turule väga tu tugevalt tuginetakse. ma mainisin eh, panga, meie investeerimispanga poolt kriisi ajal antud laene ja uute finantsinstrumentide arendamist eriti mis puudutab Euroopa ühendamise rahastut ning ähm, siis laenu taga, äh, laenutagatisi, siis äh, me oleme nüüd käivitanud ka projektivõlakirjade algatuse, see on praegu nii-öelda katsefaasis, nõukogu peab ja parlament peaks selle eelseisvatel kuudel heaks kiitma. samuti on meil plaanis siis äh, see siis kuskil kahe tuhande neljateistkümnendast, kahe tuhande kahekümnendast aastast täiel määral ellu rakendada siis Euroopa ühendamise rahastu raames. samuti äh, osutame me tehnilist toetust äh, infrastruktuuri arendajatele, eriti äh, avaliku sektori asutustele ja me oleme loonud ka Euroopa PPP ekspertiteadmiste keskuse selleks, et siis oskusteadmisi jagada Äh, väga oluline on, et me siin saaksime kasu teiste kogemustest. Äh, projekti võlakirjade algatus iseenesest on äh, vahend, mis peaks siis andma, tekitama sellise allutatud võla, millega kaasnevad suuremad riskid ja ta on allutatud siis eelisvõlale ja niimoodi nende varade väärtus siis eelisvõlahoid, võlakirjade omanike jaoks kasvab. Nad teavad, et on olemas veel allutatud võlakirjade omanikke, kelle nõudeõigus on väikese, väiksem nende projekti tulude osas kui nende oma. asja mõte on siis äh, äh, soodustada äh, just äh, kapitaliturgude äh, poolset rahastamist sellistele infrastruktuuriprojektidele. see on jällegi üks viis, kuidas Euroopa eelarvet paremini kasutada, kuidas võimendada neid eelarvevahendeid. lõpetuseks Eh, see on ka viis, kuidas Euroopa Investeerimispank saab rohkem teha ja, ja meie üheks eh, ülesandeks ongi just nimelt siis finantsvõimenduse tagamine eh, ja loomulikult siis ka hindame me tehnilisest aspektist neid projekte Euroopa Liidu poolne panus äh, on panus, millel on ülempiir, iga projekti jaoks on see piir paika pannud ja investeerimispank siis võtab ülejäänud riskid enda peale. ja on, on ka võimalus, et osa raha jääb kasutamata ja neid saab siis kasutada mõnede muude projektide jaoks Äh, mis puudutab nüüd seda võimendusefekti ja seda katsefaasi ja mõningaid illustreerivaid arvestusi, mis on tehtud siis kahesaja kolmekümnest miljonist, mis on eraldatud erinevatest eelarveridadelt nagu TEN-E, TEN-T, äh, SIP ja nõnda edasi, siis äh, loodetakse, et see kakssada kolmkümmend miljonit võimaldab Euroopa Investeerimispangal äh, Äh, anda välja siis neid allutatud võlakirju, mis ulatuvad äh, seitsmesaja äh, miljonini, nii et, et võimendus on kolm korda ning kui me lisame selle veel olemasolevatele projektidele, siis see võimendus on kuskil üheksateist kuni kakskümmend korda Äh, täp-, täp-, täpne võimenduskordaja loomulikult sõltub konkreetsetest projektidest, nii et tegemist on lihtsalt sellise illustreeriva näitega. mis puudutab nüüd seda võimendusefekti, siis äh, niimoodi peaksid erasektori investorid saama siis äh, projektides osaleda ning saavutada siis sellise krediidireitingu, mis muudab need projektid erainvestoritele atraktiivseks veel üks äh, element, mis on seotud meie tegevusega, ma rääkisin investeeringud omakapitali, ka äh, sellist tegevust pank on valmis arendama Euroopa ühendamise rahastu raames ning äh, kui vaadata, siis ähm, siin väga sellist lähenemist, mis Euroopas on, siis see omakapital on loomulikult ka väga oluline aspekt. suur aitäh! suur tänu, härra Murphy. Läheme edasi kohe otse eh, transpordi peadirektoraadi juurde ja härra Pakee, eh, hoidke oma kõneajast kinni, palun suur tänu, ma püüan küll ajast kinni pidada, aga ma ei ole kindel, et ma selles edukam olen kui teised, aga ma ikkagi püüan. ma arvan, et eh, põhiline väljakutse Euroopa Liidu jaoks on leida võimalusi, kuidas investeerida kasvupotentsiaali. ja äh, meie Euroopa ühendamise rahastu kolme osasse investeerimine tähendab tegelikult väga otseselt Euroopa kasvu investeerimist. sellepärast, et investeeringud toetavad meie majandust, meie ühiskondi, annavad meile konkurentsieelise ning äh, sidusus ja äh, sidususpoliitikate ja ühisturu Äh, dimensioon Euroopa ühendamise rahastust on see, samuti on ressursi tõhustamisega ja äh, kliimakaitsega ning need investeeringud väga otseselt toetavad ka meie äh, võrk, võrgutööstusi, sellepärast et me investeerime nendesse, me investeerime taristutesse ning aitame nendel ettevõtetel hoida oma konkurentsieelist nii et Euroopa ühendamise rahastu tähendab ka tööstuspoliitikat, tähendab ka inves-, äh, innovatsiooni. nii et äh, kolm äh, võtmetööstusharu saavad suuri investeeringuid, investeeringunõudmised järgmiseks kümneks, kahekümneks aastaks on väga suured, see on väga suur väljakutse ja Euroopa ühendamise rahastu on üks panustamisvõimalus, see ei ole kõikidele nendele väljakutsetele ainult üks ja ainuvõimalik vastus, aga me loodame, et komisjon ja ühendamise rahastu saavad ka Euroopa Liidu investeeringute dimensioonis olulist rolli mängima. investeeringud tulevad tööstuses, tööstusest tulevad, nagu me juba täna kuulsime, kapitaliturgudelt, mis tähendab ka selles kontekstis Eh, panku, eriti just Euroopa Investeerimispank, aga investeeringud peavad tulema ka avalikest allikatest, ükskõik kas siseriiklikest, Euroopa allikatest eh, või muudest. nii et eh, väljakutsed Euroopa ühendamise rahastu loomiseks on nende investeeringute võimendamine ja need investeeringud peavad olema keskendunud ka meie võtmetööstuste arendamiseks. see ongi Euroopa ühendamisrahastu instrumendi eesmärk. nii et Euroopa Liidu lisandväärtus selle rahastu puhul peaks olema näha kolmes täiendavas funktsioonis. esiteks on vaja Euroopa äh, poliitika ja planeerimise raamistikku, teiseks on vaja tuvastada täpselt, Äh, kuidas Euroopa Liidu lisandväärtusega projekte läbi viia ning neljandaks, äh, äh, kolmandaks on vaja kombineerida nii erarahastust kui ara-, avaliku sektori rahastust erinevate projektide tarvis. ma arvan, et poliitika ja planeerimise raamistiku jaoks komisjon koos Euroopa ühendamise rahastu jaoks pakub IKT, transpordi ja muudes valdkonnas suuniseid äh, Äh, kus tuvastatakse, milline täpselt on võtmetööstuste Euroopa Liidu dimensioon ja lisandväärtus ning kõik osapooled, liikmesriigid, aga huvirühmad ka tööstuses, regionaalsel tasandil, mm, nii need, kes kasutavad infrastruktuuri ja need, kes seda äh, teenust pakuvad, äh, nad, need osapooled tulevad kokku selleks, et IKT, transpordi ja energiasektori võtmetööstuste äh, lisandväärtusest Euroopa tasandil rääkida. Äh, edasi on meil ka ettepanekuid äh, selleks, et kõik osapooled peaksid ka panustama Euroopa Liidu poliitika raamistiku ülesehitamisse järgmisena on vaja paremaid projekte, see tähendab ka, et meil, meie äh, planeerimise ja poliitika raamistiku all on tõelised prioriteedid tuvastatud. Mm, äh, Euroopa ühendamise rahastu jaoks äh, on komisjon juba need prioriteedid tuvastanud, need on rahastu lisades olemas kõikide võtmesektorite jaoks on vaja siis tuvastada prioriteedid, kuhu investeeringuid tehakse, aga see tähendab ka, et rahastu järgmised seitse aastat aga ka veelgi pikemas perspektiivis saab rahastu äh, aidata võtmetööstustel kolmes sektoris kõige rohkem areneda. Äh, samuti on paremaid projekte vaja leida äh, sünergiate leidmisel erinevate tööstusharude ja projektide vahel ja rahastu üks eesmärk on ka see, et näha, kuidas IKT, transport ja energiasektor omavahel lõimuvad, kus on need ühisosad ja Äh, ja sea-, ja selliseid ühisosade projekte rahastatakse samuti. edasi on vaja paremaid äh, rahastamisvahendeid selleks, et äh, investeeringuid paremini ette valmistada, eriti liikmesriikide vahel, sellepärast et erinevates riikides erinevad projektid ei oma samasugust mõjuefekti, näiteks on võrgustik võtmekoridoride raamistik, kus liikmesriigid saavad tulla kokku ning äh, leppida kokku selles, et äh, et transpordikoridorid äh, on ka omavahel ühtivad. nii et palju aega ja energiat pannakse projektide ettevalmistamisfaasi, ja nii energia kui IKT ja transpordi valdkonnas on seda juba tehtud. komisjon, Euroopa Investeerimispank, TNT agentuurid ja regulatiivsed eh, ametid on olnud seotud erinevate projektidega ning panustavad nendesse ka edaspidi, nii et kui kahe tuhande neljateistkümnendal aastal Euroopa ühendamise rahastu on valmis toimima, siis on meil ka olemas täielik projektide nimekiri, kuhu seda vahend, kuhu neid vahendeid kasutada ja et meil oleks olemas ka poliitikaraamistik selle tegemiseks. ning lõpuks on loomulikult vaja paremat äh, rahastamist, rahastamisest on kolleegid siin juba rääkinud palju detailsemalt Äh, oma otsesemate kogemuste põh-, põhjal, mina seda nii hästi ei saa, aga ma tahan raha, rõhutada seda, et rahastamise osa on väga oluline osa investeeringute paketist, eriti energia- ja IKT sektoris, aga ka transpordisektori puhul. ja äh, see töö, mis on vaja praegu ja kahe tuhande neljateistkümnenda aasta vahel projekti kallal ära teha, äh, tähendab ka seda, et et äh, avaliku sektori osalised äh, seos, seavad sisse suhted pankade ja kapitaliturgudega äh, selleks, et infrataristuprojektide taha ka raha saada. Euroopa ühendamise rahastu toetab läbi riski jagamise mehhanismide neid, ähm, neid protsesse ning pilootprojektid on juba käimas ja loodetavasti äh, Eh, kuulus Euroopa Liidu projekti võlakirjade ettepanek võetakse suveks eh, parlamendi ja nõukogu poolt vastu. nii et eh, projekti võlakirjad, erinevad riskijagamise ja laenu jagamise mm, mehhanismid, energiatõhususe Margarite fond on juba sisse seatud, nii et äh, Euroopa ühendamise rahastu äh, pakub välja riskijagamise mehhanisme, äh, rahastab seda, aga loomulikult on oluline ka seda, et projektid ise ning erinevad finantsasutused kasutavad meie võimalusi kõige paremalt moel ära näiteid juba on, edulugusid ka Mm, loomulikult on siin ka vähem edukaid juhtumeid, oleme näinud, eh, ning eh, ilmselt peaksime seadma paika ka lävendi selleks, et asju teha paremini, aga meil on eh, erinevaid transpordiprojekte ja kuulsime juba ka Prantsuse raudteeprojektidest, sest raudteesektor on kindlasti väga raske selles osas, et erasektori investeeringuid siia taha saada, näeme siiski, et see teatud juhtumitel on võimalik. Euroopa ühendamise rahastu tähendab ka rahastamist, Euroopa avalikku rahastamist ning kui komisjon rahastu sisseseadmiseks ettepaneku tegi, kulutasime päris palju aega, et rääkida kolleegidega sellest, kus investeering oleks eratoega, kus oleks avaliku toega rohkem vaja investeeringuid ning äh, loomulikult avalik äh, toetamine peaks osalt äh, tulema liikmesriikidelt, aga Euroopa Liidul endal ja sellel dimensioonil on ka lisandväärtus. nii et kindlasti mm, Euroopa Liidu rahastamist tagatakse Euroopa Liidu prioriteetsetes valdkondades Euroopa ühendamise rahastult need vahendid tulevad, Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend uurimis- ja innovatsiooniprogrammide vahenditest samuti ning ka regionaalpoliitika meha-, äh, vahenditest, mis kolmele võtmesektoritele ligipääsetavaks osutuvad. väljakutsed meie jaoks, äh, härra esimees, äh, seisnevad selles, et me peame nende projektide kallal tööd tegema äh, Äh, rahastamise, mm, erinevaid rahastamisvõimalusi segama. ma arvan, et äh, Prantsuse raudteesektor näitab, et äh, era- ja avalikku investeeringut on võimalik segada ning keskendumine IKT ja energia sektoritele. viiskümmend miljardit, mida komisjon rahastamiseks mm, pakkus välja, on ilmselt eh, hea, et läbi viia need projektid, mis eh, rahastu lisas on toodud, aga see on ka absoluutne miinimum. ma arvan, et Euroopa Liit võiks veelgi eh, meie võtmetööstustesse rohkem investeerida, viiskümmend mil-, miljardit on absoluutne miinimum, aga, ja ma loodan, et me saame Euroopa Parlamendi ja nõukogu ka neid vahendeid meile eraldama suur tänu ja edasi härra Roland Toll, kes on valitsussuhete peadirektor äh, Deutsche Telekomist. härra Toll äh, äh,, erasektori ja avaliku sektori suhtes olema võrdlemisi karm, kui me räägime aja jagamisest, nii et hoidke oma kõneajast kinni. suur aitäh! mul on väga hea meel, et mind on kutsutud sellele olulisele kuulamisele äh, Äh, sest äh, mina esindan äh, Euroopa ühendamise rahastu osas erapartnerite vaadet ja ma ütlen kohe sissejuhatuseks, et meie erasektorist vaadatuna toetame seda rahastu ideed väga kõigepealt, kui me vaatame Euroopa digitaalse ähm, agenda eesmärke aastaks kaks tuhat kakskümmend, siis on väga selge, et meil on vaja Euroopa lairibaühendusse investeerida, et oleks kolmkümmend megabitti võimalik tagada kõikidele eurooplastele kasutamiseks ühenduskiirust ja vähemalt viiskümmend protsenti oleks võimalik ka saavutada sada megabitti sekundis ühendust, need on väga ambitsioonikad eesmärgid ja me ei saa neid ambitsioonikaid eesmärke mitte üldse tagada üksinda avaliku sektori rahastamist on vaja selleks, et toetada neid kohti, kus ähm, ei ole tootlikkus nii suur. Te näete minu äh, graafikult, et me oleme endiselt äh, ajast maas meie eesmärkide saavutamiselt, nii et palju on ära vaja teha. kaks olulist elementi on Euroopa ühendamise rahastul, me toetame seda väga, esiteks krediidi kvaliteedi parandamine, see tähendab raha võimendamine äh, krediidi tagamise kaudu see tähendab äh, seda, et investeeringuriski hajutatakse ja krediidi kvaliteeti parandatakse. ja teine asi, mis on väga oluline ka lisaks küsida, on grantide võimalus, otsetoetused nendesse valdkondadesse, mis ei ole mm, väga tootlikud ja tulu ei teeni. ja see on oluline selleks, et digitaalagenda eesmärke täita Äh, räägiti juba rahast, küsiti, kas see on piisav raha, meie väljakutse on väga suur, äh, erinevate kiudoptiliste võrkude sisseseadmiseks Euroopas on vaja kolmsada tuhat äh, miljonit eurot, aga Euroopa ühendamise rahastu võimaldab ka kombineerida avaliku ja erasektori investeeringuid, nii et me loodame siin suure hüppe edasi teha oma eesmärkide täitmiseks küsimus, miks on see hea investeering? ma arvan, et äh, see siin on väga hea näide ka. Äh, need uuringud, mis Saksamaa kohta on läbi viidud äh, ja ilmselt kolleegid saavad öelda, kas see on ka ülejäänud Euroopa riikide puhul nii, me näeme, et investeeringuid on tehtud kolmkümmend, kolmekümne viie miljardi euro ulatuses äh, me kindlasti tahaksime mm, investeeringuid tulevikus kombineerida, aga see kolmkümmend viis miljardit on väga hea investeering, sellepärast et see väga oluliselt kasvatab SKT-d ning makromajanduslikud mõjud on veelgi olulisemad, kui otseinvesteeringutest äh, me näeme. Äh, samuti on oluline, et kiudoptilistesse äh, võrkudesse investeerimine toob kaasa äh, ka maksutulu ja maksutulude lisandumine juba katab ära esialgse investeeringu summa. me räägime siin välistest mõjudest erainvestorite jaoks, aga me ei tohiks alla, all, alahinnata ka mõju meie öö, eh, majandusele üldisemalt nii et äh, loomulikult investeeringud teenivad ka otse taga, tagasi, aga ka välised mõjud äh, maksude ja SKT näol on väga olulised, nii et kindlasti avaliku raha kulutamine äh, IKT infrastruktuuri on väga mõistlik tegevus. järgmine slaid illustreerib seda, et kui me vaatame erinevate kommunikatsioonivõrgustiku kasutamist, siis väga oluline on see, et Euroopa ühendamise rahastu oleks tehnoloogiliselt neutraalne, sellepärast et nagu juba öeldud, siis kodukasutajatele mõeldud kiudoptilist võrku me igale poole ei saa sisse seada, kasutame ka ühenduspunkti lahendusi, nii et me kindlasti tahame lisandväärtuse luua läbi ühisettevõtete, siin pean ma silmas ka avaliku ja erasektori kombinatsiooni, eh, kuna me oleme väga suur teenusepakkuja Saksamaal, siis me juba töötame koos erinevate Saksamaa äh, Äh, osadega äh, selleks, et ähm, avalikud äh, võimud erinevates Saksa osades regionaalsel tasandil oleksid ka valmis avalikku raha investeerima. Mm, nii et ühisettevõtted kohaliku kogukonnaga on väga olulised, küsimus on, kes nende investeeringute jaoks raha tagab ja suure operaatorina ilmselt te teate, et me juba oleme võla võlaküsimustes tundlikud, me kindlasti ei saa riskida mitte oma krediidireitinguga, eriti tänases majanduslikus olukorras. nii et äh, ühisettevõtted, äh, era- ja avaliku sektori mm, lähenemine on väga hea. Äh, nii et me piirame ka omakapitali osa, mida me sellesse partnerlusse mm, süstime, see omakorda hoiab kontrolli all meie krediidireitingu ja saame äh, kiud optilistesse võrkudesse, teha rohkem investeeringuid, kui me muidu seda saaksime. siin me kombineerime erinevaid tehnoloogiaid, nagu näha, ja sealhulgas kasutame ka Euroopa ühendamise rahastu mm, võimalusi aga sellegipoolest jääb nendest investeeringutest järgi ka äh, selline osa, mm, mille pealt ei saa tulu teenida ja seetõttu olekski rahastu võimalus väga hea lisandväärtus siin, meil on vaja siin kindlasti krediidi kvaliteedi parendamise ja rahastu vahel sünergiat. nii et nagu ma juba rõhutasin, siis me tervitame väga rõõmsalt Euroopa ühendamise rahastust ning Euroopa Komisjoni poolt tehtud ettepanekuid, ma tahaksin öelda ka, et rahastu ei tohiks mitte välja tõrjuda erainvesteeringuid, vaid peaks neid äh, toetama ja täiendama. seetõttu peaks olema grandid ette nähtud ka mittetulundusvaldkonnale ja katta kasumlikkuse äh, lõhet, aga samas äh, me ei ole selle poolt, et kaasinvesteerimise tase Äh, oleks äh, paika seatud, sellepärast et see kasumlikkuse lõhet ei ületa mitte kõikides regioonides. edasi, krediidi kvaliteedi parendamine peaks olema paindlik äh, mehhanism mittetulundusvaldkondades ja tulu teenivates valdkondades ning seda peaks saama ka läbi struktuurifondide ja erinevate teiste fondide toetada edasi, kui me vaatame Euroopa ühendamise rahastu projekte, siis meil on loomulikult vaja prioriteetsemaid äh, projekte ja ka äh, rahade rakendamist. Äh, me toetame seda, et prioritiseeritakse selliseid projekte, mis lubavad tugevamat sünergiat, tänase taristu ärakasutamise võimalusi see on ka rahastu põhimõtetes kirjas ning hankemenetlustes peaks see kõik ka läbi kajama. samuti peaksime me ka äh, rahastu mõju äh, toetama, see peaks toetama jätkusuutlikkust, konkurentsivõimet ja kasvu. Need keskkonnad peaks olema tugevamini toetatud, mis SKT-d rohkem toetavad, näiteks siin oli juba kiudvõrkudest eh, juttu või nutikatest võrgust, võrkudest või näiteks projektid, eh, mis toetavad elukvaliteedi parandamist e, eh, e-tervishoiusüsteemi ja nii edasi mm. menetluskorrast rääkides praktiliselt on see ju oluline Äh, menetluskord peaks olema läbipaistev, õiguskindlus peaks olema tagatud, äh, reeglid peaksid olema lihtsad, äh, mm, vähese bürokraatiaga ning meie näeksime, et avaliku ja erasektori partnerlused ning avalik sektor saaks toetusele taotlusi avalda ning rakendusmehhanismide mm, suunised tulevikuks võiksid olla abiks loodetavasti komisjon leiab pakub välja ka neid mehhanisme, mis rahade rakendamiseks oleksid olulised tulevikus, aitäh! suur tänu, härra Doll! suur tänu, et te nagu võtsite meile minuti aega tagasi ja mul on väga palju sõnasoovijaid kirjas, ei ainult üksteist minutit kõikide jaoks, niisiis selline on olukord. raportöörid, kas te soovite midagi öelda? jah kui rahvordajad saavad, tahavad öelda, siis kõigile jagub ainult üks minut ja mitte rohkem, üks minut. ja ma katkestan teid ausalt öeldes, kui te ületate ajalimiidi. härra Riike ja siis härra Valjan ja proua Jalasender. härra Riike, minut. suur tänu, esimees, ma räägin lühidalt. kõik mõistavad et meie eesmärk on muuta äh, olukorra investoritele atraktiivsemaks. aga mul on küsimus. loomulikult me peame saavutama ka lisandväärtuse Euroopa jaoks, see on üks kriteerium ja siis on meil ka finantskriteeriumid. projektid peavad olema selged, tugevad, kindlad ja ma tahan küsida, mida komisjon ja Euroopa Investeerimispank sellest arvavad, kas nad leiavad, et selline segastruktuur oleks sobivam, stabiilsem, mis ühendaks nii finantskriteeriumid kui ka poliitilised ja avaliku sektori jaoks olulised kriteeriumid. hea algus, härra Valjan, üks minut, proua Valjan tänan, esimees, mul on ainult üks küsimus komisjonile kas teil on juba projektide nimekiri ja ootate nüüd, et parlament arutab selle läbi ja seejärel avalikustate selle, jah või ei? isegi parem öelda, proua Ajala Sender, üks minut. tänan. küsimus härra Mööfile ma tahtsin küsida, sest ta rääkis äh, võimalustest, äh, mis algasid aastal kaks tuhat seitse ja rääkis perioodist enne majanduskriisi, aga ma, ma tahaksin teada seda, milline tema seisukoht on nüüd. milline on turu vastuvõtuvõimalus, näiteks Euroopa pensionifondide võimalus, kuidas oleks võimalik rohkem inimesi kaasata turule? ja äh, härra Pakeele on mu küsimus äh, äh, valitsemise juhtimise kohta, kas seda peaks veelgi rohkem tsentraliseerima ja kuidas tõhustada finantseerimist ja millised finantsvahendid on selleks kõige sobilikumad? kas üleeuroopaliste võrkude infrastruktuur on selleks kõige sobivad? küsimus ka härra Toolile eh, SKT kohta ja telekomi sektori kohta millist sünergiat on tema arvates võimalik saavutada telekomi ja transpordi valdkondade vahel, sest need on omavahel mitte nii tihedalt seotud? härra Debaka, üks minut. kolm kiirküsimust. küsimus juba selle väljatõrjumise efekti kohta ja sama küsimus härra Murphy'le. kas pole oht eh, ja kuidas äh, saab EIB tagada, et seda väljatõrjumist ei toimunud ja nüüd reitinguagentuuride poolt antud hoiatus, et nad peavad ära ootama, millised need katseprojektid saavad olema, et anda hinna ka äh, projekti võlakirjadele. kes on kommentaare selle kohta ja viimane küsimus härra Pakele äh, ka nõukogu äh, püüab nüüd otsustada transpordiküsimustes, kuidas te aga tagate, et nii tehnoloogia seisukohalt, neutraalsuse seisukohalt ja võrdsete võimaluste seisukohalt on võimalik tagada äh, võrdse kohtlemine raudtee, sadamate, äh, siseveekogude ja maanteede vahel. härra Debaka, härra Kramer, üks minut. proua Lichtenberger, üks minut. nüüd on viiskümmend, viiskümmend sekundit jäänud suur tänu. mul on küsimus Euroopa Investeerimispanga esindajale. kuidas jaotub äh, rahastamine raudtee, maanteede ja siseveekogude vahel teie finantspaketis. see pakub mulle huvi, sest varem oli rõhuasetus rohkem maanteetranspordil, kes sai äh, suurema osa. teiseks sooviksin teada saada, kas seetõttu, et maanteeehitus on kiirem või lihtsam või on see seotud kuidagi hinnakujundusstruktuuriga, äh, millist refinantseerimist äh, võiks kasutada tulevikus ja millised on need remondi hoolduskulud, mida tuleb samuti arvesse võtta? ja millised on need äh, keskkonnakriteeriumid, mida kalkulatsioonides arvestatakse? Debris ja ma tahaksin küsida nüüd äh, projekti võlakirjadega seoses riskitagatistest. milline on see ajaraamistik, milline tasand, tase ja kuidas saaks äh, Euroopa Investeerimispank äh, teha vastavaid prognoose, kui nad ei tea, milline saab üldine raamistik olema? kas võiksite kirjeldada täpsemalt riske ja millised probleemid äh, sellega kaasnevad ja millised on näiteks kaasfinantseerimised ähm, teedeehitusprojektide puhul? millised garantiisid, tagatisi nõutakse erainvestoritelt? härra Weber. küsimus härra Pakeele. Te ütlesite, et investoritele on vaja pakkuda paremaid projekte ja mina arvasin, et need projektid, mille kallal me oleme viisteist aastat tööd teinud, on suhteliselt head. ja ähm, probleem oli ainult äh, rahastamise leidmises. seega mina tahaksin kuulda teie hinnangut sellele. kas te leiate, et need projektid on head, halvad või midagi vahepealset? ja ma tahaksin teada, kuidas teie määratlete kvaliteedi seisukohalt head kvaliteedi ja küsimus härra Murphy'le AIB, EIB-s, mida teie arvates Euroopa Parlament saaks teha ja mida teised saaksid teha? et äh, kaasa aidata Euroopa Investeerimispanga sekkumise võimalustele, äh, millised laenutegevust on võimalik arendada, komisjon leidis, et viiskümmend miljardit Eh, ei ole piisav ja seda mitmel põhjusel, kuidas oleks võimalik Euroopa Investeerimispanga eh, laenusuutlikkust suurendada? suur tänu. me teame, kui olulised on need eh, katseprojektid, me teame, et liikmesriigid suhtuvad nendesse teatud skepsisega, teie seetõttu me tahtsime peatada nad, kuid mu küsimus on suunatud Euroopa Investeerimispanga esindajale loomulikult me peame kehtestama teatud raamtingimused, kuid võib-olla me peaksime juba eelnevalt komisjoniga kokku leppima, millised projektid selle alla kuuluvad. Need projektid peavad olema suure potentsiaaliga, investorite jaoks veenvad ja liikmesriigid peavad kaaluma ka seda, kas need on tasuvad ja teostatavad. ja äh, need peavad olema sellised projektid, mis suudavad ligi meelitada ka investoreid Need projektid, mis on mõeldud ehitustegevuse ja raudtee jaoks, on seotud ehitusega ja need tuleb ka kinni maksta. küsimus on selles, eh, kus see piirjoon jookseb, kui me mõtleme, kuidas Berliinis on avaliku sektori projekte erasektori abiga ellu viidud, eh, on muudetud atraktiivsemaks, aga kui tuleb rahastada näiteks sillaehitust, siis tegemist on pikaajaliste investeeringutega infrastruktuuri ja nende puhul võib mõelda alternatiividele, see Viini ja Graasi vaheline äh, lõuka äh, äh, äh, on kallis projekt, sest seal on vaja ka tonneleid ehitada, kuid äh, võib-olla äh, leiaks alternatiivseid projekte, mis on odavam, kui on mingid kindlad kulud kaasnevad projektidesse, tuleks kindlaks panna ka kindel ajakava kuid ikkagi on vaja äh, selgust ka, millal projekt lõpule viiakse. härra Kantšan, üks minut. lühidalt. härra Pakiele küsimus. meie oleme võtnud äh, Euroopa ühendamise rahastu südameasjaks võtnud äh, kaheksakümmend protsenti sellest rahadest jagatakse välja grantidena, kuid selleks on meil vaja ka korralik mehhanismi ja äh, selle rahastu puhul võib, võiks silmas pidada ka alternatiive. võib-olla me räägime samast asjadest, millest me täna hommikul rääkisime, meil on vaja korralikku analüüsi. ja ma palun tõlkidel jääda veel viieks-kuueks minutiks täiendavalt, ma oleksin väga tänulik, kui nad sellega nõus oleksid. ja seetõttu meie külalistele kaks minutit aega, kui te ei suuda vastata kahe minuti jooksul, siis on võimalik vastata meili teel ja kirja teel äh, liikmete küsimustele. härra Murphy, kaheks minutiks. tänan nende suurepäraste küsimuste eest, ma püüan vastata nii kiiresti kui võimalik, nii paljudel kui võimalik. finantskriteeriumid, avaliku sektori kriteeriumid, pankade finantseerimine projektidele, mis on saanud majandusliku hinnangu äh,, Äh, mis on saanud ka positiivse hinnangu keskkonnakriteeriumite suhtes, vastavad kriteeriumid ja panga poolt finantseeritavad projektid peavad olema kooskõlas ka riiklike prioriteetidega, Euroopa Liidu prioriteetidega. väljatõrjumise efekt me usume, et on vaja suuri rahastamisvahendeid ja Euroopa Investeerimispangal on siin oma roll täita, on ka teistel osapooltel ja see, et projekti võlakirjad saavad olema katalüsaatoriks selleks, et suurendada ka teiste rahastajate osakaalu. pilootprojektid ja krediidireitingud, jah, tegelikkuses reitinguagentuurid äh, annavad oma hinnangu äh, üksikute projektide järgi, arvestades selle projekti tunnuseid, me arutame seda küsimust äh, reitinguagentuuridega, kes hakkavad andma hinnanguid üksikutele projektidele. sellega arvestatakse projektipongi ala, projekti võlakirjade algatust ja seda et, et kakskümmend protsenti peaks olema allutatud võlainstrumente, äh, see on nagu paika pandud suunis. ja ka üksikute projektide puhul lähtutakse sellest äh, remondi- ja hoolduskulud ja äh, keskkonnakriteeriumid EIB oma hinnanguprojektides ootab selle kohta selget kava ja kohustusi, ei ole mõtet investeerida projektidesse, mis pärast lagunevad äh, või amortiseeruvad liiga kiiresti. Äh, riskitagatised projekti võlakirjadele ja äh, projekti võlakirjade algatus on praegu heakskiitmisel. mehhanism peaks toimima tõhusa riski maandajana, de-risking vahendina ja me usume, et selles äh, osas see saab olema üsna tulemuslik. mida Euroopa Parlament saaks teha, et äh, aidata kaasa Euroopa Investeerimispanga tegevuse laiendamisel e, EIB-s arutatakse praegu kapitaliriski küsimust, erinevate finantseerimisvahendite omavahelist kombineerimist ja äh, EIB-l on päris kindlasti väga tähtis roll selles tegevusvaldkonnas. tänan Äh, härra äh, Murphy, see oli kümme protsenti üle aja ja pangale läks see väga kalliks. härra Pake, kas me vajame, me vajame paremaid projekte, paremaid Euroopa Liidu projekte ja neid projekte, mis on paremini kooskõlas äh, raudteetranspordivähendusega, liikluskordadega, meil on vaja projekte, mis suudaksid ligi meeletada nii avaliku kui ka erasektori investoreid ja seda üritab ka Euroopa ühendamise rahastu saavutada, luua parema arvamustega. sellest lähtudi äh, üle-euroopaliste võrkude äh, amet peab tagama meie professionaalsele lähendamise, projektide ettevalmistamise ja projektide valiku rahastamiseks kuid loomulikult see amet on ainult üks vahend, äh, komisjon jätkuvalt täidab keskset rolli, ka teised institutsioonid kasutatakse aruteludesse äh, ja kui me räägime nendest äh, esmatähtsatest koridoridest, me arutame seda Euroopa Investeerimispangaga, teiste ametitega ja kõigi teiste võtmetegijatega. meil on oma mehhanism projektide ettevalmistamiseks ja võib-olla meil õnnestub ka Quadrature de Circle'i kehtestada mõlemad keskenduvad projekti ettevalmistamisele, etappile, projektidele, mis annavad Euroopa Liidus lisandväärtust, et välja arendada need osad Euroopa võrgustikust, mis on praegu veel puudulikud ja selleks, et tagada ka rahastamise kõrge kvaliteedi, eriti kui on, räägime äh, äh, kombineerimisest avaliku sektori rahadega, siis äh, me peame leidma ka erainvestorid, kes täiendavad meie rahastamist ja ma usun, et niimoodi tuleb selle asjale läheneda. härra Valjan, meil on projektide nimekiri transpordi puhul väga põhjalik, see on lisa üks ja meil on ka projektid IKT energeetika valdkonna jaoks Äh, kuid äh, nimetatud kahes sektoris tuleb veel tööd teha, arvestades kehtestatud raamistegi. Ähm, meil ei olnud aega meie kahe vastava tööliitluse esindaja kutsumiseks, kuid kindlasti me arutame seda sidusrühmadega ja parlamentidega, et neid nimekirju veel täiustada. Äh, need projektid võib-olla ei ole iga transpordiliigi suhtes neutraalsed, kuid äh, seda põhjusel, et teatud projektid vajavad suuremat tähelepanu, kuid loomulikult kõiki transpordiliike käsitletakse võrdselt. härra Toom tänan, esimees. Äh, minul küsiti võimaliku sünergia kohta energeetika ja äh, äh, veosektori vahel, ka teiste kommunaalettevõtete vahel. ma tahaksin teile mainida mõningaid sünergiaid, mida võiks kaaluda kuni kaheksakümmend protsenti investeeringutest võrgustiku väljaarendamiseks on tsiviilehituses. kui me räägime investeeringukuludest avalikus sektoris, siis on üks kuni kolmandik äh, teedeehitus, meil on Saksamaal juba kogemusi äh, koostööst kohalike kogukondadega, äh, kus viiakse läbi tsiviilehituse projekte ja kui on võimalik ära kasutada paremini kohalikke võimalusi ja koordineerida ehitustegevus, siis see võib oluliselt vähendada nende võrgustike ehitamisega kaasnevaid kulusid ja suurendada ka äh, investeeringute tulusust ja märkimisväärselt äh, suurendada ka nende võrgustiku katvust tulevikus. meie jaoks on see äärmiselt oluline et oleks parem koordineerimise mehhanism äh, teiste kommunaalettevõtetega, et maksimaalselt ära kasutada sünergiat uute võrgustike väljaehitamisel ja ka selleks, et oleks ülevaade sellest, mis on juba olemasolevas taristus olemas, mida võiks kasutada ka teistes sektorites, nagu näiteks on maapinnas juba ka palju-palju äh, ühendusi Äh, äh, elektrifirmade jaoks, äh, kanalisatsioonifirmade jaoks ja mida on võimalik kasutada ka meie eesmärkidel selleks, et oluliselt vähendada ka meie süsteemide väljaehitamise kulusid. tänan, härra Tool. ma tänan komisjonide liikmeid ja teise paneeli kõnelejad kes aitasid meil jõuda tagasi oma ajaraami ja ma hindan seda väga kõrgelt. suur tänu minu poolt ja nüüd ma annan äh, juhtimise tagasi äh, ITRO komisjoni esinaisele. aitäh. aitäh härra Simsonile, transpordikomisjoni esimehele ja aitäh kõigile osaldajatele ja aitäh ka tõlkidele. aitäh. Grazie relatori.